parlamendi liikmeteks ja sellega parlament kuulutab vastavalt oma kodukorrale need äh, kohad üheksateistkümnenda juuni seisuga kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal vabaks ja vastavad äh, Prantsuse ametivõimud on mulle teada saatnud, et proua Christelle Chevalier ja proua Marie Pierre Vieux on valitud äh, Euroopa Parlamendi liikmeteks proua Le Chevalier ja proua Vieux hakkavad asendama siis proua Le Peni ja härra Melanchoni ja seda siis seisuga üheksateist juuni kaks tuhat seitseteist. tere tulemast kolleegidele ja meenutan teile, et proua Le Chevalier ja proua Vieux saavad täieõiguslikult osaleda parlamendi töös. president